hääletus toimub täna natukene hiljem. nüüd tuleme teise päevakorrapunkti juurde, tegemist on ühendatud aruteluga äh, Margarita Sarkevitš-Juuta raport Välismaksed ühenduses ja John Pöövise raport Elektronrahaasutuste tegevus. Äh, anname kohe sõna proua raportöörile, äh, proua Starkevitš-Juutile, teil on neli minutit. suur tänu, proua president tänapäeval, kus Euroopa majandus on kriisis, on väga tähtis äh, toetada majanduse jalule tõusmist ja üheks vahendiks oleks siseturu laiendamine. siseturg on väga killustunud, eriti mis puudutab äh, teenuseid ja me peaksime leidma lahendusi selle probleemi kõrvaldamiseks siseturg oleks üks lahendus ja meil oleks vaja ka äh, ühine maksesüsteem luua, SEPA. see dokument, selle dokumendi ajalugu on päris pikk, see ulatub euro loomiseni ja vahetuskursside kadumiseni. juba toona sai selgeks, et maksed ja maksete teostamisel makstud lõivud ja tasud äh, on äh, suuremad kui sisemaksete eest makstavad tasud. sellepärast otsustati vastu võtta ka määrus kaks tuhat viissada kuuskümmend murd kaks tuhat üks eurodes tehtavate välismaksete kohta ja see hakkas kehtima kahekümne viiendal juulil kaks tuhat üks ja ette nähti ühesugused tasud nii sisemaksete kui ka piiriüleste äh, ja välismaksete kohta. sellega sooviti tagada paremat konkurentsi. paremat konkurentsi just äh, piiriüleste maksete turul. selle määruse rakendumisega vähenesid äh, tasud väga palju, näiteks kui sooviti üle kanda sadat eurot, siis alguses tuli maksta selle ülekande tegemise eest äh, kakskümmend neli eurot, nüüd maksab selline tehing kõigest kaks eurot viiskümmend. praegu soovitakse määrust kaks tuhat viissada kuuskümmend üle vaadata ja põhiliseks eesmärgiks on kohaldumisala laiendada. siin on tehtud ettepanekuid et äh, siin tuleks äh, laiendada kohaldamisala ka otsekorraldustele ning äh, nende muudatuste vastuvõtmisega muudetakse Euroopa arveldamismaastikku ja sellepärast on väga tähtis, et arveldamis öö, arveldamismääruse kohaldamise alla kuuluksid ka otsekorraldused. kui meil ei ole lepingut maksed tegija ja maksed teostaja vahel, siis tuleks piiriüleste otsekorralduste puhul öö, äh, panna tasuks kaheksa senti liikmesriigid peaksid vastu võtma ettevalmistavaid meetmeid, nad peaksid ütlema, millised asutused on selle uue korralduse eest vastutavad. ja nad peaksid äh, välja töötama ka kriteeriumid äh, selle kohta, kuidas kontrollida nende asutuste tööd peale selle pannakse selles dokumendis ette seda, et tuleb aste, astelt kaotada sam, samm-sammult kaotada teatud teavituskohustused. Neid soovitakse asendada teiste meetmetega ja mul on väga kahju, et me ei ole nõukoguga selles osas kokkuleppele jõudnud mul on väga kahju, et me nende statistiliste andmete edastamise kohustust ei suutnud ära kaotada. suur tänu ja nüüd äh, raportöör John Purvis, neli minutit. see direktiiv äh, käsitleb äh, väga tähtsat teemat, elektrooniline äri, elektrooniline raha ja meil on suur vajadus selge raamistiku järele, mis muudaks elektroonilise raha kasutamise lihtsa, lihtsamaks äh, erinevates valdkondades, nagu näiteks äh, maksekontod internetis, mobiiltelefoni ettemaksukontod, elektroonilised kinkekaardid, elektroonilise rahakoti võimalus ja nii edasi e. e-raha on samasugune nagu igasugune teine raha, see on suur, suurepärane äh, vahetusvääring ja suurepärane maksevahend. aga vastupidiselt krediitkaartidele on see otsekui ette makstud maksekonto, mida kasutatakse väga, väga väikeste summade puhul ja seetõttu on see erinev täiesti tavalise, tavalistest ette makstud kaartidest, nagu telefonikaardid, mida ostetakse. ja see on iseäranis oluline nendele inimestele, kelle ühes ühiskonnas, kellel ei ole pangakaarte näiteks kaheksa aastat tagasi Benjamin Cohen ütles oma artiklis Elektrooniline raha et äh, elektroonilise raha aeg äh, saabub õige pea. kahjuks aga see ennustus oli liiga optimistlik äh, ja liiga ennatlik Euroopa seisukohast. elektrooniline raha ei ole veel Euroopas kandnud täielikult vilja sellest ajast peale, kui kahe tuhande esimesel aastal elektroonilise raha esimene direktiiv vastu võeti. tõenäoliselt sellepärast, et algkapitali nõue on suur, see on väga ettevaatlik eh, nõue ja elektroonilise raha institutsioonide arv on väga erinev erinevates liikmesriikides, näiteks Tšehhi Vabariigis on üle neljakümne eh, elektroonilise va-, raha institutsiooni inst,, instituudi Prantsusmaal on kaksteist, äh, siis äh, Saksamaal kaks, äh, mis tegelikult lähtuvad Ühendkuningriigi kohaldamisalast nõuetest, sellepärast et neil endal puuduvad vajalikud tingimused. kaks aastat tagasi augustis hõlmas elektrooniline raha ainult ühte miljardit eurot. ehk siis kuutesada miljardit, võrreldes kuuesaja miljardi sularahaga, mis meil on ringluses. nii et selg-, on selge, et elektrooniline raha ei ole kõiki oma võimalusi ära kasutanud. see uus direktiiv aga peaks võimaldama meil uusi innovatiivseid ja turvalisi elektroonilise raha teenuseid ja see annaks võimaluse uutel tegijatel turule pääseda ja samuti juba olemasolevatel turu turul tegutsejate vahel tekitada konkurentsi. uued äh, elektroonilise raha pakkujad saavad turule pääseda sellepärast, et algkapitali nõue äh, on vähendatud ühelt miljonilt eurolt viiekümnele tuhandele eurole. Äh, majanduskomisjon oleks eelistanud veel väiksemat summat. samuti laiendatakse võimalust, kus saab elektroonilist raha kasutada, näiteks metroo eest elektroonilise rahaga ta-, tasuv äh, klient saab osta ka kohvi, ajalehti ja muid äh, selliseid äh, mõnutooteid ka kioskist, nii nagu on juba Hongkongis, aga mitte meie hulgas. me oleme kiiresti tegutsenud, et esimese lugemisega selle direktiiviga ühele poole saada ja et need meetmed rakendada enne valimisi. ma tänaksin väga paljusid abilisi äh, soojalt äh, Ivo Melanit, äh, sotsiaaldemokraatide variraportööre, komisjoni talitusi ja Tšehhi eesistujat äh, väga positiivse koostöökogemuse eest. mitte keegi meist ei saavutanud kõike seda, mida me oleksime soovinud, aga ma olen nõus, et me oleme astunud suure sammu edasi ja mul oleks väga hea meel, kui teised parlamendiliikmed meie tööd toetaksid, aitäh! härra volinik, palun! signora presidente signore e signori deputati innanzitutto io desidero proua president lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt tahaksin äh, komisjoni nimel tänada parlamenti selle eest kui kiiresti parlament vaatas läbi need kaks väga tähtsat teemat tahaksin tänada nii raportööre kui ka Pervanche Perezi kes äh, on seda protsessi tõesti väga palju kiirendanud. selle tähtani, millal liikmesriigid peaksid e-raha sisse viima, on jäänud kõigest äh, paar kuud ja sellepärast tuleb teha väga selgeid samme maksevahendite osas siseturu loomisele. praegusel hetkel on meil vaja selget õiguslikku alust tagamaks stabiilset maksete siseturgu. viimastel kuudel õnnestus meil mõlemas küsimuses kokkuleppele jõuda ja mis puudutab äh, nüüd neid piiriüleste maksete määrusi, siis me soovime, et äh, me saaksime vastu võtta välja töötatud kompromissi esialgsesse ettepanekusse on sisse näiteks pandud lõigud, millega lahendatakse mitmepoolsed pangatasud. ka meie oma ettepanekusse oleme selle ettepaneku üle võtnud ja me leiame, et see on väga tähtis selleks, et äh, me saaksime SEPA maksesüsteemi sisse viia ja seda laiendada ka otsekorraldustele. me oleme välja töötanud ka süsteemi, millega oleks võimalik otsekorraldusi teha pikaajaliselt ja automaatselt. komisjon on selle kompromissi valguses näidanud üles valmidust, et me viime sisse uuesti läbivaatamise klausli. parlament ja nõukogu olid sellega nõus. ja mis puudutab määrust äh, elektronraha kohta, siis tegemist oli väga auahne direktiiviga, ambitsioonika direktiiviga, mis annab võimaluse elektronraha jaoks luua ühine turg, millest äh, lõikaksid kasu kõik Euroopa kodanikud me peame pankadele jätma järelevalveõiguse ja see järelevalveõigus peab olema tasakaalustatud. me peame vaatama, et kõigil oleks võrdne juurdepääs turule, et äh, kedagi ei diskrimineeritaks ja et elektronraha oleks kõigile kättesaadav. meil on vaja tõelist äh, konkurentsi kõikidele turul osalejatele, samal ajal tuleb meil tagada seda, et kõiki teenusepakkujaid ja ka tarbijaid koheldakse võrdselt kompromiss on väga hea, see on tasakaalus ja vastab meie esialgsetele eesmärkidele. samal ajal aga kõrvaldab ta ka kõik need õiguslikud kahtlused, mis läbirääkimiste käigus tekkisid. sellepärast me toetame seda ettepanekut, aitäh! ja nüüd õigusasjade komisjoni nimel sõna härra Sakalas kaheks minutiks. Thank you, madam president! suur tänu, proua president, juurikomisjon toetab Euroopa Parlamendi ja, ja nõukogu määrust välismaksete osas ühend, ühenduses. komisjoni algatuse eesmärgid on mitmekesised, kõigepealt selleks, et kohaneda turu arengutega, teiseks tagada tarbijate kaitse ja õiguslik raamistik, pakkudes tõhusat maksesüsteemi Euroopa Liidus ja oluline on ka see, et äh, makseteenuste turg äh, paika panna välismaksetele. jüri komisjon on toetanud äh, peakomisjoni arvamust, kus on, meie oleme oma arvamuse esitanud, kus ma olen öelnud, et oluline on see, et liikmesriigid pöörduvad pädevate asutuste poole ja nõuavad, et need teostuseks määruse tõhusat järelevalvet ja võtaksid kõiki vajavaid meetmeid selle vastavuse tagamiseks ja see on oluline selleks, et tõhusalt tegeleda ka kaebuste ja lahkhelide ja aruteludega seoses selle määrsusega. on väga oluline, et me võtame arvesse proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid ja äh, Euroopa Ühenduse äh, leppe artikleid ja meil on vaja ühenduse lähenemist äh, sellepärast et sellises valdkonnas äh, õiguskindluse tagamiseks äh, ja võrdsete tingimuste tagamiseks peavad äh, igal pool olema võrdsed tingimused, aitäh. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra Garcia Margallo, eh, kaheks minutiks. Eh, suur tänu teile, proua president. ma räägin ainult äh, piiriülestest maksetest ning äh, proua Starkevitšute raportist. nagu raportis on väga hästi öeldud, on äh, siin juttu siis vajadustest, mis tekkisid seoses euro kasutuselevõtuga ning siin on selgelt välja toodud üks Eh, printsiip, nimelt eh, tingimused peavad olema sarnased eh, nii siseturul kui välispiiriülese makse toimumisel, see on täiesti loogiline. ning see määrus on aluseks ühtse makseruumi loomiseks. selle kohta pole samuti vaja mingeid lisakommentaare teha kuid peab ütlema, et ajakulg on selle määruse siiski ajale jalgu jätnud ja sellega seoses on eh, vaja sinna, sellega lisatööd teha, on vaja luua direktiiv eh, piiriüleste maksete kohta. komisjon kõigepealt soovib, eh, soovib kõigepealt tegeleda siis tuleb tegeleda küsimustega, mis puudutavad näiteks võlaküsimusi ning samuti ka statisti-, samuti tuleb lihtsustada statistilise, statistiliste andmete kogumist piiriüleste maksete puhul. on välja pakutud kolm muudatust. kõigepealt eh, õiguslike, õiguslike mõistete selgitamine Te,, teiseks eh, selge hoiatus liikmesriikidele, et eh, nad täidaks olemasolevaid nõudmisi ning äh, samuti äh, oleks äh, vaja täpsemaid andmeid selle kohta, kuidas toimivad liikmesriikide pädevad asutused. tuleb teha tihedamat koostööd erinevate institutsioonide vahel ja ma pean ütlema, et mina olen siiani väga rahul olnud sellega, milliste kokkulepeteni on institutsioonid selles valdkonnas omavahel jõudsid ja nüüd saab sõna proua Peres sotsialistide fraktsioonist. suur tänu, proua president. ma tahaksin rääkida härra Purvisi raportist elektronraha kohta ning sellest, eh, miks eh, elektroonilise raha kasutamine on vähem arenenud meil ja eh, kui Hongkongis. inimesed, kodanikud on harjunud kasutama oma krediitkaarti seal palju rohkem kui meie siin jõupingutusi on tehtud väga palju seaduste tasandil, eh, on räägitud väga palju ülevaate proble-, eh, jälgimisprobleemidest, kuid samas on eh, väga tugev lobitöö olnud pankade poolt. ja see on meie töö keerulisemaks teinud. meie oleme parlamendis selle kõige pärast üsnagi mures. Need institutsioonid, kes kasutavad elektrooniliste raha, need peaks alluma siiski äh, kontrolli institutsioonidele ja tundub, et sinna suunas me hakkame ka liikuma, selle üle mul on väga hea meel. samuti peaksime me üritama arvesse võtma rohkem meie kodanike huve, peame arvestama neid, kes kasutavad elektroonilist raha, kui need soovivad näiteks oma lepingu katkestada, et sel puhul eh, eh, finantsinstitutsioonid ei takistaks seda või äh, paneks, sunniks neil lisa äh, äh, raha maksma selle eest, et ennast vaba, vabastada sellest lepingust. ma arvan, et kodanike elu võiks olla palju lihtsam, kui nad saaks rohkem kasutada elektroonilist raha ja samas ma leian, et see kõik peaks alluma rangemale kontrollile. suur tänu ja nüüd saab Alde nimel sõna proua Baeva kaheks minutiks. Merci, madame la president предложението за регламент на Европейския парламент и на съвет. Suur tänu. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepanek välismaksete kohta, ühendusesiseste maksete kohta, äh, mis on äh, mõeldud asendama olemasolevat määrust, on äh, seotud ka meie eesmärgiga luua integreeritud maksete turg Äh, ja meie ettepanek peaks tarbijate õigusi parandama ja vähendama statistilist koormat. artikkel äh, viis ja artikkel, mis puudutab maksebilanssi ja artikkel äh, viis on kompromissi artiklid, seda me toetame neid kompromisse. praegune majanduskriis, mis on ülemaailmne, juhib meie tähelepanu sellele, kui vajalik on asjakohane statistiline andmestik. me oleme selle poolt, et kustutada kohustused teenusepakkujatelt seoses äh, viiekümne tuhandese künnisega Bulgaaria äh, toetab statistiliste andmete kogumist äh, makse bilansi seisukohast, aga liigsete koormate kõrvaldamist ja samuti me toetame otsemaksete süsteemi Äh, tõhustamist. meil on siin väike probleem, nimelt härra Krastsi pole siin. härra Lundgreni ei ole samuti mitte siin. härra Gozessi pole samuti siin. ja vaba mikrofoni soovi samuti keegi kasutada, no suurepärane, nii et härra volinik, palun, teil on sõna. Grazie signora Presidente, ancora una volta io desidero esprimere. suur tänu, proua president, ma tahaksin veel kord äh, üles näidata oma rahulolu selle kohta, kuidas Euroopa Parlament käsitles mõlemat teemat. see tähendab seda, et äh, uus määrus piiriüleste maksete kohta saab esimesel novembril ka jõustuda, nii nagu ette nähtud. ja elek-, elektrooniliselt teostatud äh, maksete turg saab uue võimaluse areneda. makseteenuste direktiivi, aga see uuesti läbi vaadatud määrus aitab meil parema õigusliku raamistiku luua ja pakub meile võimalust äh, maksete turgu ümber korraldada ja sisse viia SEPA süsteemi. me tahame, et meil oleks hästi lõimitud turg, kvaliteetne turg ja me soovime parlamenti tänada nende toetuste eest, mida ta on välja toonud just SEPA süsteemi sisseviimise kohta. nii, härra Lundgrenit ei olnud kohal ma annan erandkorras talle sõna pärast volinikku. Teil ei, te ei olnud kohal, kui teil kõneaeg oli. nii, aga nüüd ma annan teile sõna. Teil on kõigest kaks minutit. suur tänu. president, see oli teist väga lahke meile sõna anda, mulle sõna anda. elektronraha, mida saab kasutada piiriüleselt, on suur samm edasi ja Euroopa Liidu ülesandeks on äh, elektronraha toetades äh, parandada meie siseturu toimimist. ma tahaksin kasutada võimalust ja tuletada teile meelde, millest me täpselt räägime. kui me võtsime kasutuse euro oma liikmesriikides, äh, siis tegime seda Äh, Euroopa Liidu erinevaid valuutasid äh, ja nende väärtust hinnates äh, ja me arvasime, et valuutavahetuse kulud ja, ja ka teised kulud vähenevad, kui meil on ühine valuuta. ja selle tulemuseks saime me, kannatas meie majandus, meil oli raskem tööhõivet säilitada, meil oli ka väga raske sageli riigiasju korraldada riigid, mis on euro kasutusele võtnud, äh, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, äh, neil läheb üsna kehvasti praegusel hetkel, kui on no, majanduskriis. alguses me arvasime, et ühine valuuta vähendab äh, valuuta vahendus, vahetuskulusid ja aitab muidu kokku hoida. aga samas sellest lähtuvalt on uued maksusüsteemid jäänud üsna äh, harvadeks. meie maksusüsteemid peaksid olema nii tõhusad, et kulud jääksid sellest lähtuvalt, tõhususest lähtuvalt äh, väikseks. praegu aga meil on ühisvaluuta, millest pole mingisugust muud kasu, kui et see muudab Euroopa majanduse ebakindlaks, ma olen seda varem öelnud ja kordan seda veelgi. nii, nüüd anname siis veel kord sõna raportöör proua Starkevitšutele, proua Starkevitšutele on kaks minutit suur tänu, proua president. kõigepealt tuleb tõdeda, et äh, reguleerimist puudutav tekst kujutab endast kompromissi, kompromissi, mis saavutati pikkadel läbirääkimistel parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel. tulemus on hea ja ma tahaksin tänada komisjoni ja kõiki kolleege suurepärase koostööd eest. tahan tänada ka Majandus- ja Valuutakomisjoni kolleege, kes aitasid mul seda raportit koola-, koostada. ja nagu härra Lundgren just praegu ütles, see uus äh, määrus aitab meil SEPA süsteemi kindlustada, sellepärast et meil on võimalik eurodes tehtavaid makseid toetada mina tulen riigist, kus eurot veel sisse ei ole viidud, aga mul on väga hea meel, et see määrus ka siis kehtib, kui ka siis, kui euroriigid võtavad vastu makseid, mida tehakse teistes valuutates, näiteks Leedu littides. ja väga hea on, et äh, selles süsteemis saab teha makseid nii eurodes kui ka teistes riiklikes valuutades. euroala puhul oleks väga tähtis just see, et piiriüleseid, äh, piiriüleste maksete määrust äh, rakendataks ka nende maksete kohta, mis tulevad väljaspoolt euroala ja nende muudatustega on meil võimalik ka pangandussektorit reformida. pangad peavad kolme aasta jooksul välja töötama uue ärimudeli, millega neil oleks võimalik tõhusamalt makseid teostada. see on väga tähtis, me räägime väga tihti uutest algatustest, kaasajastamisest ja nii edasi. ma arvan, et just see uus määrus aitab meil seda kõike paremini teha, aitäh! parole à monsieur nüüd anname sõna härra Purvisele kaheks minutiks. proua president, lihtsalt, et veel puudutada meie seda usaldatavusnõuete küsimust, mida mainis ka proua Peres, tahaksin ma öelda, et me oleme selles direktiivis ja raportis rõhutanud, et elektronraha ei ole deposiit ja nendelt ei saa lahtuda, nende puhul ei saa rakendada krediidisüsteemi. me oleme natukene ust siiski laiemale avanud, me oleme vähendanud algkomisjoni algkapitali ja, ja me oleksime tahtnud veel väiksemat algkapitali nõuet, aga praegu kakskümmend protsenti paindlikkust, see võimaldab liberaalsematel liikmesriikidel veelgi vähemaid, väiksemaid piire rakendada ja see praegune kahe protsendi piir võib olla näiteks üks koma kuus mõningates riikides, see ei ole ideaalne olukord, aga aga siiski me tahame, et Euroopa Liidu kasutajate rahad oleksid äh, kaitstud täielikult äh, ja samuti äh, peaks olema ka tagastamine kindlasti tagatud. kapitalivajadus, seetõttu peab paika panema ka erandi põhimõte liikmesriikide ainult riigisiseste elektronrahade puhul äh, tegemist ei ole muidugi äh, kõige ideaalsema dokumendiga, kompromissid ei ole sageli äh, positiivsed, me peame selle üle vaatama kolme aasta pärast, selleks ajaks loodetavasti on turul rohkem elektronrahaga tegutsejaid on äh, rohkem pankasid, kes sellega tegelevad proua Peeres ja loodetavasti ka Euroopa Keskpank hakkab uskuma, et tegemist on kasuliku tarbijasõbraliku teenusega, mis ei sea Euroopa majandust ohtu ja lõpuks ehk suudame meie Euroopas kasutada ka ära kõiki elektronraha võimalusi, aitäh! tänan, arutelu on lõppenud ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis äh, puudutab siis eh, loomseid subprodukte, mis ei ole mõeldud eh, inimkasutuseks ja nüüd annaksin sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. proua president, lugu-.